Damen und Herren, ich darf die Sitzung eröffnen. austatud daamid ja härrad, avan käesolevaga meie istungi. lugupeetud daamid ja härrad. tänane istung on avatud nüüd. kas kellelgi on päevakorra kohta mingisuguseid kommentaare? proua Lunatšek, palun enne kui me hääletusega alustame, pean ma ütlema, et ma väga vabandan, aga ma unustasin täiskogu saali oma hääletus, äh, hääletuskaardi, nii et palun arvestage ka minu häälega, tõesti väga vabandan, aga kell on alles kaheksa hommikul. ma arvan, et tegelikult äh, äh, kui sa praegu plenaarsaali oma kaardile järgi lähed, siis sa jõuad täpselt hääletuse lõpuks kohale ka ja me äh, tegelikult äh, võime ju lugeda ka äh, käega märku antud hääled, aga ainult siis, kui see on õiges suunas hääletatud, aga ma tean veel kedagi, kes on oma kaardi täiskogule unustanud, nimelt ma ise. niisiis meil on äh, Laila ja Arif Yunis äh, siin, äh, nad on eile täna Strasbourgis käimas külas. ja te teate, et ahvetina meie ka töötasime nende teemaga seoses. Nad nimetati kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Sahharovi auhinna laureaadiks pärast seda, kui nad vangistati asjad on niimoodi nüüd, et me saime neid meditsiiniliselt aidata ja Charit Charité ja äh, ühe teise asutuse komisjoni kaudu ma tänan neid, eriti just Charité's doktor Vitti, äh, kõige selle eest, mida äh, nad tegid selleks, et inimelusid päästa ja nad aitasid kaasa ka sellele, et kõnealused isikud vanglast vabastati ja nüüd nad saavad elada Hollandis, kus on ka nende tütar ja nad said seal ka varjupaika said äh, Hollandi ametivõimudelt asüüli. ma usun, et see oli võimalik äh, ka seetõttu, et ähm, meil olid väga pikad ja usalduslikud läbirääkimised Aserbaidžaani ametivõimudega. pärast ravi Berliinis äh, ei pea nad enam haiglas viibima ja Leila äh, tervisega on küll mõningaid probleeme, äh, kuid äh, olukord on siiski parem ja üheksa nelikümmend viis saame me öelda neile tere tulemast ja anda neile mõned minutid ka kõneaega selleks, et nad saaksid oma olukorrast rääkida. suur aitäh! ja nüüd tahaksin taas kord tänada proua Lunatšek sekkub Äh, kas ma saan äh, oma lause lõpetada, ütleb härra Prokk, samal ajal ma tahaksin äh, tänada ka meie sõpra Gerardi, kes on väga palju tööd teinud selle juhtumi puhul ja väga harva on näha sellist pühendumust ja ilma temata ei oleks see kõik olnud võimalik. proua Lunatšek jah, härra esimees, ma tahaksin ka omalt poolt tänu avaldada, ma tahaksin tänada teid äh, selle eest, mida te tegite, et Leila ja Arif Yunus äh, said vangist vabaks ja said täna äh, meie sekka tulla, aitäh. suur aitäh teile selle eest. ja nüüd läheme edasi hääletuse juurde eelmist äh, puudutab siis äh, e-, ettepaneku eelnõuga, äh, Sarjus Volski on arvamuse koostaja, kas meil on selle kõige kohta midagi öelda, kas arvamuse koostajal on midagi öelda, enne kui ta hukkamisele läheb? ma soovitan kõigil entusiastlikult selle dokumendi poolt hääletada, sellepärast et Ukraina väärib seda, aga miks siin miinus on? ahaa, need on muudatusettepanekute äh, kohta, aa, Schaffhauseri omad. see on väga suur üllatus. And... kes pooldab muudatusettepanekuid üks ja kaks? kes on nende vastu? erapooletuid? tagasi lükatud, kes nüüd äh, pooldab seda arvamust praegusel kujul? elektrooniliselt hääletame seda. hääletamine on lõppenud. ei, siiski parandab ennast härra Prokk, hääletamine on kõigepealt avatud. niisiis. ja nüüd saame hääletuse sulgeda nelikümmend kaks poolthäält, kolm vastuhäält ja kuus erapooletut saadikut ehk siis nelikümmend kaks poolthäält. ja nüüd liigume edasi kolmandate riikide küsimuse juurde, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, äh, Sarjus Volski jälle äh, ei, ei, ma vaatasin sama dokumendi. Äh, selle järgmise dokumendi autoriks on siiski kolleeg Maimikins ja see puudutab Gruusiat. kes pooldab muudatusettepanekuid üks ja kaks, kes on vastu? erapooletuid on tagasi lükatud. ja nüüd hääletame elektrooniliselt kogu dokumenti. ja hääletamine on avatud ja ka lõppenud nelikümmend kolm poolthäält, viis vastuhäält ja kolm erapooletut saadikut. palju õnne autorile! ja nüüd jõuame Kosovo teemani. siin äh, on härra Epideios ja härra Schaffauer esitanud äh, muudatusettepanekud, kes on nende poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, elektrooniline hääletus kogu küsimuses hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolthäält, seitse vastuhäält ja kuus erapooletut. proua Lunatšek on palunud sõna, palju õnne teile ka rap-, raporti hääletustulemuse eest. suur aitäh, härra esimees, ja suur aitäh kõigile dokumendi toetamise eest, ma palusin sõna sellepärast, et nagu te teate, siis libekomisjon äh, ja Tanja Fajon libekomisjoni raportöörina on palunud hääletuse juhtkomisjonis libes edasi lükata järgmisel nädalal septembrikuusse ja mul on väga hea meel selle üle, et meie välisasjade komisjonis oleme nüüd astunud esimese sammu selleks, et viisa liberaliseerimine Kosovo kodanikele reaalsuseks muuta. astusime äh, ühe sammu selles suunas edasi, te teate, et praegu nad ei saa viisavabalt reisida, aga see on sõnum, mille me saadame välja ka Kosovo poliitikutele, valitsuspoliitikutele ja opositsioonipoliitikutele ja te teate, et kaks asja tuleb teha ära Kosovos selleks mm, äh, ja äh, äh, libekomisjon ja parlament äh, ja ka komisjoni nõukogu on selle poolt. eelmisel aastal äh, kokku, sõlmitud kokkulepe tuleb assamblee poolt ka äh, heaks kiita, ratifitseerida ja ma kutsun Kosovo parlamendisaadikuid üles seda võimalikult ruttu tegema ning Kosovo valitsus peab ka äh, Ähm, tegelema äh, korruptsiooni ja ähm, kõrgetasemelise kuritegevuse ähm, valdkonnas süüdimõistmise küsimusega. Äh, need on eeltingimused edasiminekuks äh, ja see aitaks kaasa ukse avamisele, viisavabale reisimisele Kosovo kodanike jaoks, aga nüüd peab Kosovo pool äh, tegutsema hakkama selleks, et oleks võimalik tagada see, et viisavaba reisimine muutuks oma, nende kodanike jaoks reaalsuseks, aitäh! aitäh! järgmiseks äh, päevakorrapunkt number kuus, Euroopa Liidu strateegia Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe saavutamist. Shaki, no proua Šake, ei siiski härra Howitt, sest et proua Šake vastutab Pinda äh, selle küsimuse eest. härra Howitt, palun. Äh, um, tere hommikust! see on üks huvitavamaid äh, teemasid, millega ma parlamendis olen tegelenud ning ma tean, et meie parlamendi liikmed ja paljud teised, kes meie tööd jälgivad, omavad väga konkreetseid arvamusi ja veendumusi Iraani suhtes. ma ise käisin ka Teheranis asepresident Mogherini palvel enne leppe sõlmimist, sest meie mängisime oma rolli usalduse rajamisel, selleks et oleks võimalik niisugune poliitiline kokkulepe sõlmida ja nüüd me üritame parlamendina taas kord anda oma panuse paremate suhete kujundamisse Iraaniga ning ma olen teinud teiega tihedat koostööd, äh, proua Mogheriniga, Iraani rakkerühmaga ning äh, proua Mogherini pädevate teenistustega ning äh, lähen nädalavahetuseks uuesti Iraani veel ja loodan, et raport toetab saavutatud Iraani rakkerühma poolt ja proua Mogherini poolt ning Euroopa Liidu poolt tervikuna ja annab äh, teiselt poolt jällegi oma panuse suhete arendamisse järgnevalt. ma tean, et meie parlamendis on väga kriitilisi hääli Iraani suhtes ja ma mõistan neid. raport on koostatud ausalt ja avameelselt, ma olen üritanud leida siin niisuguse seisukoha, mis võiks saada äh, parlamendis heakskiidu ja samas oleks konstruktiivne, võimaldaks edasi liikuda ja palun seetõttu kõigil fraktsioonidel seda niimoodi ka näha. esimene osa räägib sellest, missuguseid suhteid Iraaniga me vajame ja soovime ning missugune protsess selleni võiks viia. ma paluksin, et kõik selle tähelepanelikult läbi loeksid, see ei tähenda, et me, me liigume kiiresti suhete normaliseerumise poole, sest pärast pikka isolatsiooniperioodi äh, tuleb äh, ju paratamatult ka üsna pikk periood äh, diplomaatiat, mille vältel rajatakse usaldus ja kujundatakse vastastikune austus ja meil, meil on vaja ausust, meil on vaja realistlikku lähenemist, meil on vaja kaardistada ühised huvid, keegi seda ei eita. aga me peame vaatama samuti ka, kus on erimeelsused ning äh, need esile tooma need ei pruugi blokeerida edasiminekuid, aga samas ei saa eitada ka neid tugevaid eriarvamusi, mis on olemas. ja seetõttu olen ma kujundanud formuleeringud, põhiliselt äh, ma räägin siin samm-sammult suhete parandamisest teatud poliitikavaldkondades, kus see on võimalik, samas ei vastastikuse austuse säilitamisega nende valdkondade raames, kus erimeelsused on ning ma loodan, et äh, sellisel kujul see raport äh, saab meie komisjoni ja parlamendi heakskiidu. raportis ütlen, et me peame toetama komisjoni poolt ja välisteenistuse poolt loodud, loodud struktuure ning äh, soovitan avada Euroopa Liidu delegatsiooni Teheranis, mitmed liikmesriigid on seda toetanud, me oleme parlamendis ka korduvalt selle poolt hääletanud ning äh, teeme seda ka käesolevas raportis, siis raporti teksti kohaselt. toetame samuti, äh, nagu raportis praegu on, parlamentaarset koostööd Euroopa Parlamendi ja Iraani vahel Iraani delegatsiooni president, esimees, on samuti öelnud, et me peaksime taastama parlamentaarse dialoogi terrorismi tõkestamise teemal, sest siin on selge vastastikune huvi olemas ja koostöö tegemine tundub mõistlik ning loodame, et meie president paneb konkreetse ettepaneku siin ka lauale. aga see on siin ära mainitud ka parlamentaarsete suhete laiendamise plaanis räägin ka inimõiguste küsimustest raportis ning ma ütlen kõigile kohe välja, et ma olin inimõiguste alakomisjoni aktiivne liige ning olin varem ka oma fraktsiooni inimõiguste koordinaator, enne kui minust sai selle komisjoni koordinaator ning äh, kõik teavad, et ma olen inimõiguste eest väljas ja olen kogu aeg olnud inimõiguste eest väljas. aga ma ei tahaks kirjutada raportit mis äh, tundub meile küll väga hea, aga ei, ei paranda kuidagi inimõiguste olukorda Iraanis. et minu meelest ei ole mõtet kirjutada raportit, mis sisuliselt õõnestab inimõiguste eest seisjate olukorda Iraanis, nii et ma olen suhelnud väga palju Iraani kolleegidega ning uurinud, mida oleks mõistlik kirjutada siin, mis parandaks reaalset olukorda Iraanis või võiks seda teha. ning äh, ma teeksin teile ma, ma arvan, et see, mis ma olen siin kirja pannud, võiks niimoodi mõjuda ja ma palun teil seda tähelepanelikult lugeda. ma käsitlen lühikest nimekirja küsimustest, milles oleks võimalik saavutada edasiminekuid. ning tegelikult inimõiguste alane dialoog poliitilise dialoogi raames juba on alanud ja seda võiks jätkata. ma räägin niisiis surmanuhtlusest, kutsun üles äh, kehtestama moratooriumi noorte hukkamistele, Iraan on allkirjastanud äh, lapse õiguste konventsiooni ning äh, see vastaks Iraani rahvusvahelistele kohustustele ja seetõttu see on niisugune valdkond, kus me võiksime edu saavutada, teine valdkond, millel ma üksikasjalikumalt peatun, on äh, hukkamistel samuti nark-, narkootikumidega seotud süütegude eest. ma olen rääkinud narkovastase võitluse üksuse inimestega Tehranis, nad mõistavad, et praegune narkootikumide vastase võitluse poliitika ei toimi ja nad soovivad leida lahendusi ning teha koostööd. parlamendis on juba seaduseelnõu, mis vähendaks surma, reaalselt täideviivate, täideviidavate surmanuhtluste arvu seoses selle valdkonnaga. ning ma usun, et me võiksime Iraani toetada narkovastases võitluses ja sellega seotud surmanuhtluste täideviimisse, täide viidud surmanuhtluste arvu vähendamises. Need on mõlemad konkreetsed, konstruktiivsed ja, ja täiesti reaalsed võimalikud tulemid sellest läbirääkimiste protsessist ja ma loodan, et inimesed leiavad võimaluse seda toetada kaubanduse ja majanduse küsimustes on meil ka kaubanduskomisjoni arvamus, olen osalenud selle arutamisel ning tekst, mille ma esitan, vastab sellele arvamusele. siin öeldakse näiteks, et me toetame protsessi alustamist Iraani liikumisel WTO liikmesuse poole, inimestele, kes ei ole selle valdkonnaga kursis, võib tunduda, et see on väga pikk samm, aga tegelikult WTO liikmesusega seoses peab teadma seda, et see on terve rida samme ning see protsess on väga pikk, enne kui reaalselt WTO liikmeks saadakse. ja kõik need vahepealsed sammud, turu loomine, korruptsioonivastase võitluse alustamine, investeeringute, invest-, investorite usalduse kindlustamine, kõik need on seotud meie majandushuvidega ka ning kui me sellega alustame, siis kindlasti aitab see taastada usaldust Euroopa Liidu ja Iraani vahel, ent aitaks tegeleda ka terve rea teiste küsimustega, mida me soovime tõstatada ja teeks seda teise poole seisukohti mõistvat. käsitlen ka Ameerika pangandussanktsioone. ja ütleme siin selgelt välja, et viisteist liikmesriiki ja, ja, ja paljud neist on esindatud siin, on saatnud oma kaubandusdelegatsioonid Iraani pärast äh, tuumaalase kokkuleppe sõlmimist. kõik meie riigid soovivad parandada suhteid Iraaniga ning äh, meie äriringkonnad soovivad ka kindlasti, et see toimuks. aga oluline asi, mis seda blokeerib, on praegu Ameerika pangandusalased sanktsioonid. John Kerry äh, käis rääkimas sel teemal proua Mogheriniga ja Euroopa välisministritega aga me peaksime võib-olla selgemalt selle, sellele veel osutama ning viimane asi seoses majandusega, ma räägin nii investeeringute kvaliteedist kui kvantiteedist oma raportis ning praegu oli üks väga huvitav mõõdik oli, kui lõpetati pangandussanktsioonid Myanmari vastu ja ma usun, et me võiksime Iraani suhtes lähtuda samadest printsiipidest edasi ma ei hakka loetlema neid valdkondi, milles ma räägin koostööst Euroopa Liidu ja Iraani vahel, sisu, aga kindlasti ma ei, ei kavatse kuidagi ümber kirjutada seda tuumaalast kokkulepet. mõned Ameerika Ühendriikides võivad soovida seda teha, aga selleks toetus puudub, Iraanis on ka inimesi, kes tahaksid seda muuta ja seda üldse ei toetanud algusest peale. ja mõlemad need huvigrupid on õnneks vähemuses ja ma loodan, et Euroopa Parlamendis on samuti vastavate vaadetega inimesed vähemuses ning äh, raport seega ei ole äh, käsitletav üksikasjaliku tuumaleppe analüüsina, see analüüs on proua Mogherini ja tema meeskonna teha, mina vaatan veel energia, energeetika teemasid seoses tuumarajatiste, tsiviiltuumarajatiste ohutusega, räägin samuti koostööst äh, pagulaste küsimustes, koostööst ülikoolide, kõrghariduse vallas, inimeste vahetusest vahetusprogrammidest, tervest reast valdkondadest, kus koostöö oleks reaalselt, koostööst oleks reaalselt kasu tavainimestele, tavalistele inimestele nii Iraanis kui Euroopas ning äh, pakun välja siis äh, protsessi, mida järgides võiks seda saavutada Iraani ja Euroopa Liidu poole proua Mogherini ametkondade vahel ning äh, viimase teemana käsitlen Iraani rolli regioonis. ma ei kavatse varjata seda fakti ja ma olen sellest rääkinud härra Brokiga, et minu peamine huvi selles töös osalemisel on see, et kui me suudame konstruktiivselt hõlmata Iraani, siis võib see väga oluliselt äh, kaasa mängida regionaalsete konfliktide lahendamisel ja ennetamisel Jeemenis, Liibüas, Süürias ning ka Liibanonis potentsiaalselt võivad tekkida konfliktid. loomulikult ei, ei ole, ei ole võimalik selgelt öelda, et kõik need sõjad on Iraani põhjustatud ja inimesed võivad seda öelda, aga igal juhul ma usun, et kui me saame Iraani läbirääkimiste laua taha ja suudame nad hõlmata, siis tekib võimalus äh, paremini lahendada ka neid regionaalseid konflikte ning ma lubasin oma sõbrale härra Lemile ja, ja teistele kes Iisraeli toetavad siin, et ma, mina toetan kahe riigi lahendust, äh, Palestiina ja Iisraeli riigi lahendust, see on minu seisukoht, see on minu fraktsiooni seisukoht ja äh, see raport on koostatud, formuleeritud väga ettevaatlikult, äh, rõhutades, et kõigi riikide julgeolek Lähis-Idas eranditult, nii ma ütlen selles raportis, on seotud ka Iraaniga. Iraanis on märkimisväärne juudi kogukond ja Iraan peaks kasutama seda kogukonda, et äh, rajada paremad suhted teiste riikidega selles regioonis. nii et ma olen väga hoolikalt selle formuleeringu läbi mõelnud ja kõik riigid, kes, äh, kõik inimesed, kes, äh, kellel on tugevad arvamused Palestiina ja Iisraeli küsimuses, peaksid seda väga tähelepanelikult lugema. ja ma teen rea muudatusettepanekuid ka ning, sest olen teksti lühendanud, aga ma loodan, et need ei ole väga vastuolulised, sest ma ei kavatse kuidagi muuta neid tundlikke küsimusi, mida raportis on käsitletud ja ma olen ausalt praegu teile ära rääkinud kõik olulised asjad. ning olen valmis väga tähelepanelikult kuulama praegust arvamuste vahetust ning arvestama inimeste seisukohtadega ja valmis tegema konstruktiivset koostööd teiste fraktsioonidega ning teen seda ka järgneval nädalavahetusel, kui ma Iraani lähen, aitäh! Iraan become... aitäh! Iraanist võiks saada eh, meie suurim liitlane, kui teid kuulata, härra Breda. suur tänu, esimees. tahaksin tänada meie kolleegi härra Howitit selle ettekande eest ning tema huvi eest selle teema vastu. loomulikult on Iraaniga äh, seotud teemad väga olulised pärast tuumaleppe sõlmimist, ma mõistan, et majanduslikke, kaubanduslikke põhjuseid, äh, Richard mainis neid ka, millest lähtuvalt need suhted tuleks taastada Äh, loomulikult ka geopoliitilised ähm, kaalutlused on asjad, millega siin tuleb arvestada selleks, äh, seoses Iraani kaasamisest tulenevate võimalike kasudega. ma usun isiklikult, et et siiski, et me peaksime olema aga ettevaatlikumad, sest ähm, me oleme kuulnud üleskutset kolleegidelt äh,, kirglikku üleskutset, kui me aasta tagasi rääkisime tuumaleppest äh, täiskogus, et et sellele võiks järgneda mingid reformid inimõiguste valdkonnas sellele leppele ja möödunud on aasta juba ja kui me võrdleme olukorda aasta tagasi praeguse olukorraga, siis tuleb nentida, et olukord on pigem halvenenud. hukkamiste arv kaks tuhat viisteist on Iraanis olnud kõige kõrgemal tasemel kahekümne seitsme aasta jooksul. naiste olukord on halvenenud, karistusi, füüsilisi karistusi, kepihoope on määratud ning no Richard viitas siin sellele, et ta oli varem inimõiguste komisjoni, allkomisjoni koordinaator, aga aga sisuliselt ikkagi mm, see olukord niisugune on, surmanuhtluse osas ma ei ole nõus sellega, mida öeldakse lõigus viis, sellepärast et asi ei puuduta lihtsalt inimeste eh, arvamuste erinevusi sest äh, surmanuhtlusest rääkides, surmanuhtluse keelustamine on ju meie põhiväärtus, seda tuleb äh, meenutada, see ei ole lihtsalt arvamuste erinevus meie ja Iraani vahel. edasi, lõik seitse ütleb, et partnerlus ja koostöö, raamleppe, äh, räägib raamleppest Äh, lõik üheksa, lõik kaheksa räägib äh, viisa liberaliseerimisest, aga enne kõiki neid asju peaks siiski paranema inimõiguste olukord. minu veendumus on, et me ei tohiks olla pimestatud sellest tuumakokkuleppest ning peaksime jääma oma nõuet, nõudmiste juurde, et konkreetselt peaks paranema olukord teatud õiguste tagamisega. ning ma näeksin hea meelega, et raportit natuke korrigeeritakse, et äh, see tasakaal paraneks nende õiguste osas, mida praegu rikutakse, nii et nii et nii palju minu poolt ja ma kavatsen esitada vastavalt muudatusettepanekuid ka. ning äh, ning korduvalt on on äh, meie sotsiaaldemokraatidest kolleegid rõhutanud, et äh, me peaksime äh, lisaks Saudi Araabiale märkima ka Iraani. nii et sotsiaaldemokraadid on väga, väga positiivsed kuidagi Iraani šiitide suhtes, aga see, see on omakorda natuke probleemne minu seisukohast. peame tegema natuke lühemalt, sest varsti tuleb proua Mogherini ja meil on kümme inimest veel, kes soovivad sõna. The floor has now Mr Leeds proua, härra Liits. ma teen lühidalt, tahtsin aitäh, härra Preeda ja aitäh, härra Richard, selle küsimuse käsitlemise eest. mina tahtsin puudutada ka surmanuhtlusi. meil oli Iraanis vist tuhat inimest, kes olid surma mõistetud nii et eh, iraanlased Saksamaal on sellest rääkinud ja, ja meedia samuti, nii et me peaksime seda rõhutama eriti. aitäh, härra Tänak! proua Fotiga! aitäh! tahaksin tõstatada kaks küsimust. kõigepealt hukkamised ja mitte ainult hukkamiste arv vaid äh, kogu selle asja dünaamika. praeguse nõndanimetatud äh, mõõduka režiimi ajal Iraanis on tegelikult hukkamiste arv suurenenud ja see on probleem. ja tõsine probleem minu hinnangul. teiseks, regionaalne julgeolek. milles siin asi seisab? missugune on teie hinnangul Iraani roll Assaadi režiimi toetamisel? ja missugune nende panus Süüria kriisi lahendamisse? ja teiseks, ja täiendavalt, äh, Iraani roll terrorismivastases võitluses ning Iraani suhe organisatsioonidega, nagu näiteks Hamas ning Iraani tahe meiega koos terrorismivastast võitlust pidada üldse on minu jaoks küsimus. aitäh, proua Šapi! tänan! ning tänan, Richard, selle põhjaliku töö eest, mis sa oled ära teinud selles küsimuses äh, paraku on see üsna viimasel hetkel, kui meie poolt seisukoht tuleb tuumaleppe osas, aga parem hilja kui mitte kunagi, olen kaubandusasjadest rääkinud juba Intas, praegu seda rohkem ei käsitle väga oluline on, et me parlamendina mängiksime oma rolli, annaksime oma panuse laiemasse suhete kujundamisse Iraaniga, aga me ei tohiks olla naiivsed. islamivabariigi süsteem, nii nagu see praegu seal kehtib, eh, sealhulgas reformide eh, pooldajate ja kõvajoone pooldajate vahekord eh, osutab tõsistele probleemidele. sisuliselt ei ole vabu valimisi, on, on kõrge korruptsioonitase ning palju muud, muid probleeme. kolleegid on maininud juba, et Iraan toetab terrorismi ning on toetanud äh, Assaadi režiimi, kes pommitab omaenda rahvast. oleme käinud Iraanis kolmel korral, äh, muuhulgas ka meie komisjoni esindajatena ning äh, seal on saanud väga selgeks nende visi-, külaskäikude käigus, kui sügavale need probleemid lähevad. ning kui oluline ja tähtis on, et me keskenduksime inimkapitalile, mis on Iraanis väga kõrge, Iraani inimeste haridustase on väga kõrge ning nad on valmis maailmaga suhted taastama. ent praegu režiimi tõttu see võimalik ei ole. oleme rääkinud samuti suurest hukkamiste arvust, aga peaksime puudutama naiste õigusi, meediavabaduse puudumist, online-vabaduse puudumist ning sõnavabaduse probleeme. lisaks on tõsised keskkonnaprobleemid Iraanis, mis mille pinnalt on loomulikult võimalik koostööd teha ener-, energiapoliitikas samuti, nii et ma näen nii võimalusi kui ka tõsiseid probleeme, millest tuleks rääkida. ja me peaksime seda tegema avasilmi, mitte naiivselt ja olema realistid. proua Saturava. aitäh. eelmise aasta juulis sõlmitud kokkulepe ning sanktsioonide tühistamine Iraani suhtes on lõpetanud Iraani isolatsiooni ning on, on osutanud sellele konstruktiivsele rollile, mida Iraan võiks mängida Lähis-Idas. rahvusvaheline suhtlemine võiks aidata ka Iraani majandust. Iraani osalus piirkonna konfliktide lahendamisel on asi, mida me jälgime ning mille suhtes me oleme positiivsed samas äh, on piirkonna erinevad rühmitused kasutanud seda olukorda, et ususõdu soodustada ja konflikte laiendada. tegemist on praegu ajahetkega, mis on väga keeruline Iraani rahva jaoks ning on väga hea, et meil praegu niisugune konstruktiivne dialoog käigus on. ning et me oleme taastamas vastastikust usaldust see on kindlasti niisugune dialoog, mida tuleks jätkata Euroopa Parlamendis. tahaksin tänada härra Howitit tehtud töö eest. usun, et raport on väga hästi tasakaalus ning käsitleb neid väljakutseid, mis meie ees seisavad Iraaniga seoses. ent tahaksin rõhutada ka seda, et raportis ei viidata tugevalt inimõigustele, vähemuste õigustele, naiste õigustele ja nii edasi arvan, et eh, parlament, kuna meil praegu on niisugune konstruktiivsem alus, millest lähtuda, peaks eh, avaldama arvamust selle osas. loomulikult sekkumata Iraani siseasjadesse, aga peaks seda siiski tegema selleks, et meil oleks võimalik aidata tagada õiguste austamine vastavalt rahvusvahelistele printsiipidele ja eelistustele. samas usun ma, et raport läheb õiges suunas ja me toetame seda aitäh. aitäh. tahaksin kõigepealt härra Hauitit tänada selle raporti projekti eest. nagu juba räägitud, sisaldab see paljusid olulisi aspekte. aga samas esitan ma loomulikult oma fraktsiooni poolt muudatusettepanekud ka Äh, minu jaoks on kõige olulisem laiendatud koostöö Iraaniga keskkonnakaitse ja keskkonnakaitsetehnoloogia osas, sest siin oleks võimalik äh, teha mõlemale poole kasulikku koostööd ning äh, lahendada keskkonnaprobleeme, eriti Urmea järve juures, piirkonnas. ning energiapoliitika on samuti valdkond, millest võiksime rääkida, sest siin peab Iraan palju muutma. justiits- ja õiguskindluse küsimustes peaksime keskenduma loomulikult inimõigustele ning eh, siin tahaksin märkida, et eh, näen siin märkimisväärseid muudatusi Iraanis või õigemini meie suhetes Iraaniga, sest alguses on Iraan lihtsalt eitanud kõiki inimõiguste alaseid, eh, inimõiguste alaseid teemasid, aga nüüd on meil võimalik juba arutada, nii et selles mõttes seda muutust tuleks kasutada. ja me saaksime minu hinnangul siin päris palju saavutada, kui me konkreetselt eh, võtame üles teatud teemad. mul on hea meel eh, näha head koostööd kolleegidega ning olen kindel, et, et raport tuleb hea ja ja asjaliku sõnastusega. E, aitäh. ma räägin poola keeles et võimalikult täpselt ennast väljendada. meil on vaja tasakaalu islamimaailmas siia on vähemuses, vähemus. ja kui Iraan meie nõudmistele järgi annab, siis moslemimaailm võib Iraani vastu pöörata ning ka sunnid ka. see võib jällegi viia Süürias olukorra halvenemiseni ja Assadi langemiseni tuhanded kristlased ja aluiidid peavad seejärel põgenema sealt Euroopasse. ma arvan, et me peame nii vähemusi austama, ka šiiasid ja ka seda moslemimaailmas. aitäh, aitäh äh, Havitile. raport, ma arvan, on hea ja see lähenemine on ka hea, selline järk-järguline Äh, suhetes Iraaniga. ja mitte selline, kus me äh, äärmustesse langeksime, kas äh, kõik või mitte midagi, paariariik versus siis täielik partnerlus, ei. Iraan ei ole paariariik, tegemist on olulise riigiga selles piirkonnas, kuid Iraan ei ole veel ka meie päris tavaline partner ja mm, see, selle normaalsuseni saame me jõuda järk-järgult ja esimeseks tingimuseks oleks täielik äh, tuumakokkuleppe äh, ellurakendamine. pärast näeme, kui kaugel me sellega oleme, aga me peame sellest tingimusest kinni pidama. ja kaks äh, konkreetsemat punkti, selle kogu piirkonna militariseerumine, artiklis kakskümmend vist mainitakse, seda ei tohi juhtuda, et Iraani kerge järgeandmine tuumaküsimustes viiks selleni, et meie lähenemine, et nende lähenemine oleks ballistika küsimustes jällegi palju karmim. mida, tegemist on programmiga, mida seal praegu välja arendatakse, see tekitab muret kogu piirkonnas. teine murepunkt puudutab Süüriat mina isiklikult toetan täiesti seda, et Iraan osaleks, sellepärast et täiesti absurdne oleks arutada Süüria olukorda ilma Iraanita samas aga siiani Iraani osalus rahvusvahelistes töörühmades ei ole mingeid vilju kandnud, eriti just humanitaarvaldkonnas. rakkerühmas, mis loodi, ei saaks väita, et Iraan oleks eriti konstruktiivset rolli mänginud, nii et ühest küljest peame olema küll avatud, kuid samas ka ettevaatlikud. aitäh, kas ka mina Äh, saaksin tervitada Richardi panust ja kogu tööd, mis ta on teinud. ma usun, et see on äärmiselt oluline raport, Iraan on tähtis riik ja me peame tagama, et meie suhted äh, oleksid, äh, rajaneksid tervetel alustel Iraaniga. me peame Äh, jõudmas selleni, et kogu piirkond mõistaks, et me liigume õiges suunas, positiivses suunas suhetega. tunnen muret ka Süüria olukorra üle, millel on väga suur äh, mõju, Iraani mõju võiks olla Süüria puhul positiivne, nii et me peaksime suhteid arendama niimoodi, et ta saaks seda rolli mängida, mängida. ning veel üks valdkond, äh, sektaarne vägivald. jällegi ma usun, et Iraanil on siin tähtis roll kui me suudame raskustega toime tulla, sellepärast et äh, olukord eskaleerub pidevalt ja raskusi tekib. me näeme, et äh, viimastel nädalatel on ka veel olukord kõvasti halvenenud. inimõiguste küsimuses siinkohal täiesti äh, austan Richardi poolt minevikus tehtud äh, ja tegelikult ma tervitan seda lähenemist, mis temal on, aga me peame tagama, et see lähenemine oleks ka sidus. nii et lõpptulemusena äh, ei tekiks meil topeltstandardeid. see on oluline, nii et me saaksime äh, tervikliku pildi. ma usun, et äh, läbi koostöö erinevates valdkondades suudame me tugeva suhte üles ehitada ning Äh, ootame pikisilmi selle raportiga edasiliikumist. Uh, aitäh, kaks äh, lühikest märkust, esiteks aitäh väga hea teksti eest Iraani kohta. ja teiseks tahaksin väljendada ka tänulikkust härra Predale, kes nii äh, äh, tugevalt on kaitsnud inimõigusi selles piirkonnas, oleme nõus, et inimõigused on universaalsed ja seega ka nõustun, et me peame ka siin eelkõige olema äh, ettevaatlikud, nagu ka äh, partnerluskoostöölepingute puhul äh, Aasias üldiselt. mis puudutab meie delegatsiooni, siis võib-olla oleks siinkohal kummaline, kui me tahaksime edasi liikuda BCA-ga, aga kui meil ei oleks alalist delegatsiooni härra Prokk ilma mikrofonita. aitäh. meil on vähe aega. raportööridele ei tohiks anda nii palju aega, see võtab kõnelejatelt teistelt aega ära. Unbalanced uh,. Report uh, küsimus on tasakaalus ja selles, uh, millist väärtust me saame oma poliitikaga tuua. ei tohi liigselt pehme olla inimõigustes ja demokraatia küsimustes raportis äh, muudetakse Euroopa Liitu vastutavaks läbirääkimiste õhkkonna tagamise eest viisil, et äh, me saame edasi liikuda. vastastikus on diplomaatia alus ning hoolimata võimalikust avanemismiraažist, äh, Iraan on ikkagi äh, režiim, kus Äh, ei toet-, ei lubata mingit sekkumist ning toetatakse Süüria režiimi Hezbollat. me samuti siin äh, tuleb tähelepanu pöörata sellele, et äh, valimistel on ignoreeritud rikkumisi ligi, ligi kuus protsenti kandidaatidest ei saanud osaleda ja seega tulemused ei, tulemuseks ei ole demokraatlik parlament raportis tunnustatakse, et erinevusi on Euroopa Liidu ja Iraani äh, osas äh, surmanuhtluse kasutamisel ning see on väga tõsine äh, alahinnang. viimase kolme aasta jooksul on mitmeid hukkamisi toimunud ning Iraan on ainus, mis jätkab ka alaealiste hukkamisega. neljandaks, raportis öeldakse, et Euroopa Liit ei taha sekkuda poliitilistesse valikutesse, aga vastastikuse, aga nõuab äh, vastastikust äh, standarditest kinnipidamist ja inimõigused käivad ka sinna, Ahmed Shahid äh, kaks tuhat viisteist inimõiguste raportöör Iraanis ütles, et üle, üldine olukord inimõigustes Iraanis on kehv. viiendaks Äh, raportis äh, tõdetakse, et äh, Iraan liituks WTO-ga, aga siin ei räägita militaarsest kontrollist üle Iraani tööstuse. kokkuvõtteks, siin pidevalt kutsutakse üles Euroopa Liitu head tahet üles näitama, aga me näeme, et Iraan sponsoreerib terrorismi, Äh, surub alla omaenda rahvast äh, ning äh, ei ole ka Süüria olukorrale kaasa aidanud, see peaks hoopis vastupidi olema. suur aitäh! me räägime Hiinas hukkamistest Äh, aga tegelikult Iraanis to-, pannakse neid toime rohkem, eelmisel aastal ligi tuhat äh, inimest hukati ning äh, eelistatum viis on avalik hukkamine, nii et kõik saaksid näha, kuidas see toimub. kraanade pealt seda hukkamist toime saadetakse nii et me peaksime üritame leida ikkagi parema tasakaalu siin raportis, olgugi et ma mõistan, et Iraanist võib äh, saada stabile-, stabiliseeriv element kogu regioonis. tuletan meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neliteist enne kella kolmeteist päeval, nii et ma usun, inimõiguste äh, kaitsjatel on piisavalt aega, et parandada raportit. jaa äh,, vielen dank ähm suur aitäh äh, Richard Howardile äh, selle dokumendi koostamise eest äh, ehk siis suur aitäh talle, ma leian, et väga õige on ühest küljest see, et me kogu koostööpotentsiaali siin üles näitama ja äh, siin on väga palju erinevaid aspekte väga õigesti välja toodud, ma toetan neid punkte, mis puudutavad Euroopa Liidu delegatsiooni avamist, punkti kolm äh,, siin on seda mainitud siis ehk äh, siis punktis kolm äh,, ja teised on ka siin äh, väga asjalikku äh, aspekti välja toonud, ehk siis tasakaalustatus selle dokumendi puhul. Äh, ja äh, äh, viiskümmend aastat tagasi oli meil üsna sarnane äh,, vabandust, viisteist aastat tagasi oli meil üsna sarnane olukord äh, ja äh, me koostasime umbes sarnase dokumendi, äh, toona oldi isegi reformi valmimad äh, ja Äh, siis meil oli selline ettevaatlik ähm, meelestus, et äh, olukord muutub, aga kahe tuhande neljandal aastal äh, ei tohtinud reformimeelsed kandidaadid enam ähm, kandideerida ja inimesed olid näljastreikidel ja võib-olla peaks seda ka veel mainima, et formaalsete ja mitteformaalsete struktuuride vahel on väga suur erinevus äh, ja äh, on põhiseadus, president ja nii edasi, äh, kuid see, nende üksuste taga on tegelikult need inimesed, isikud, kes niite tõmbavad äh, ja on umbes kakskümmend äh, religioosset äh, struktuuri või üksust, kes tegelikult majandusüksusi juhivad ja see kõik ei vasta tegelikult WTO-le, mis seal riigis aset leiab, ehk siis Iraanis toimuvad asjad, mida me peame kindlasti Teheraniga arutama, aitäh! Thank you. With... aitäh, nõustun suuresti eh, kolleegide Breda ja Šake eh, ja osade teistegi eh, reageeringuga. toetan ka Richardi lähenemist, mis põhineb heal tahtel ja lootusel, aga ma siiski usun, et praegusel hetkel on meil vaja pead külmad hoida ja me ei tohi liigselt edasi kiirustada. kolleeg Donjon kes ütles, et Iraan ei ole normaalne, tavaline partner peaks olema võtmeks meie läheduse, lähenemises, sellepärast et režiim on sama, mis ennem. eelmisel kuul veel Ameerika Ühendriigid äh, ülemaailmse terrorismi äh, raportis panid äh, Iraani peamiste terrorismi rahastajate hulka meie lähenemine peaks lähtuma sellest, et inimõigused ning tuumakokkuleppe täitmine peaksid olema eeltingimusteks enne igasuguse sügavama koostöö jaoks ja tegemist peab olema lakmustestiga siiani. me näeme, et Iraani poolt tehtu ei ole piisavalt äh, usutav ja mis puudutab surmanuhtlust, siis viiendas lõikes sellest räägitakse täna ju me mõistame hukka Bahreini just äh, surmanuhtluse küsimustes. kui me tahame äh, tõesti äh, topeltstandardeid sisse viia, siis me näeme lõikes viis, kuidas meie lähenemine ja siis me näeme, et siis me näeme, et äh, surmanuhtlust kohaldatakse veel, tegemist on topeltstandardite kohaldamisega ja ma usun, et äh, majanduslikud suhted saavad normaliseeruda ainult äh, pärast seda, kui Iraan täidab ka suunised rahvusvahelised rakkerühmad ning ähm, kui Iraan enam ei ole mustas nimekirjas. siin on muudatusettepanekuid vaja ja ma usun, et me saame kuidagi raportööriga koostööd tehes edasi liikuda. Bemerkung nagu machen darf. suur aitäh, ütleb härra Prokk, ma tahaksin ka Rahvapartei nimel äh, omapoolsed kommentaarid teha, tahaksin nagu variraportöörina seda teha kõigepealt äh, me peaksime Euroopa poolt tegema kõik äh, selleks, et näidata, et meie omalt poolt teeme kõik selleks, et kokkulepetest kinni peetakse ja see loomulikult tähendab ka seda, et äh, usaldust suurendavaid meetmeid on ka edaspidi tarvis kasutusele võtta ja et lisaks on vaja vajalikke kontrolle äh, ka tagada. ja tõsi on see, keegi siin mainis ka seda, et äh, Iraagi ja Süüria kriisi lahendamiseks ja proksisõja lahendamiseks on vaja Iraani abi ja me peame Iraani ka nendesse lahendustesse kaasama, kõik need sõjad ja kriisid, mis äh, Lähis-Idas aset leiavad äh, ja sellest tulenev äh, pagulasvoogude liikumine on lahendatav ainult siis, kui Iraan konstruktiivselt rolli selles protsessis mängib. ja samamoodi kehtib see loomulikult Saudi Araabia koha pealt ja kui see kõik ei toimi, siis äh, me ei leia lahendusi ja sellel kõigil on meie jaoks tõsised tagajärjed. lisaks sellele äh, leian ma, et äh, Iraani arutele, arutelusid või suhtumist vaadates näib mulle, et seal nad ei mõista meie tugevusi ja meie peame olema avatud oma konsultatsioonides, aga me peame jääma ka väärikaks, sest et vastasel korral meie tegevust võidakse valesti aru saada, Saksamaa äh, majandusminister ja, ja teised ka äh, kolm päeva pärast leppe allkirjastamist äh, leiab aset juba võidujooks äh, ja sellises olukorras ma ei tea, äh, mida nüüd ette võtta. me peame seda ise kõik otsustama. aga lisaks tuleb äh, öelda ka seda, Mihhail Kaaler ja teised mainisid seda, et tegemist on kaheks jaotatud riigiga. Äh, religioosne osa äh, ja poliitiline süsteem on kaheks jaotatud, religioosne osa on kangekaelne nagu varasemalt president Rouhani ja teised inimesed äh, Äh, ja, ja riiklikul poolel on päris suur avatus ja seda avatust nad saavad näidata äh, seetõttu, et riigil on hädasti vaja koostööd, äh, sest et vastasel korral ta kaotab süstemaatiliselt oma elanikkonda, seal on haritud noori inimesi, Ei, äh, kes saaksid stabiliseerimisele kaasa aidata ja see tähendab seda, et äh, see on tegelikult äh, võimaluseks, võimaluseks sellele, et äh, tuumarelva ei ehitada seal. lisaks sellele kui tuumavaldkonnas reeglitest kinni ei peeta, siis on võimalik taas sanktsioonid kehtestada ja seda koheselt. Äh, kui seda võimalust ei oleks võimalik kasutada, siis olukord muutuks kiiresti äh, vastupidiseks ja seetõttu tuleb äh, neid instrumente kindlasti silmas pidada tegevuste käigus, aga me peame siiski mõistlikumad arengud valima ja samm-sammult proovima olukorda lahendada, nagu siin ka juba mainiti ja nagu tegelikult ka juba tehakse selle regiooni positiivse äh, kujundamise raamistikus äh, elanikkond äh, tahab reforme näha vastupidiselt teokraatiale ja valimiste kontekstis võib olla ka äh, lootusrikkad, kuid me peame mõistma ka, et mitte keegi ei saa kandideerida valimistel ja siin on demokraatlik süsteem ähm, ja äh, kandidaate kontrollitakse väga põhjalikult, äh, määramaks ära, kas nad on süsteemi arvates äh, lubatavad kandidaadid või mitte ja see on jällegi teine külg sellest ähm, süsteemist, seal on nii plusse kui miinuseid Äh, positiivseid kui negatiivseid külgi. Richard äh, äh,, mul on väga hea, oleks väga hea meel, kui me saaksime tihedamad äh, suhted ka sealse parlamendiga luua. me käisime juba seal äh, ja jõuti kokkuleppele, et nüüd tulevad iraanlased siia äh, ja enne valimisi ma saatsin kutse ja ma loodan, et nad võimalikult ruttu saavad meie kutse vastu võtta Äh, ja uue parlamendi esindajad saaksid tulla siia Strasbourgi või ka Brüsselisse, ma olen kaks korda juba küsinud selle kohta äh, äh, ja, ja me peaksime selle kõige kontekstis kindlasti asjade õigest järjestusest kinni pidama. härra raportöör, teil on nüüd sõna. ai, siiski, härra Juurik tahab kõigepealt sõna saada, palun. suur aitäh. me oleme keskendunud eelkõige just surmanuhtlusele. ja ma tulen ka veel selle juurde, aga mulle tundub, et võib-olla veelgi enam peaksime me rõhutama siin raportis Iisraeli riigi julgeolekut. ma leian, et on äh, lubamatu, et Iraan viib läbi äh, antisemiitlikku propagandat ma arvan, et äh, meil on õigus oodata seda Iraanilt, et ta äh, töötaks rohkem piirkondliku julgeoleku nimel, sellepärast et äh, Iraan peab tõestama, et temal on ainult head kavatsused selles valdkonnas. raportis tuleb ka seda selgelt ütelda ilma mitmeti mõistmiseta. me peame rääkima neist küsimustest avalikult ei ole mingit põhjust maha vaikida see julgeoleku aspekt ehk siis Iisraeli julgeolek, sellepärast et paljudes valdkondades, kui me räägime Daeshi äh, laienemisest, siis äh, Iraan võiks pidurdada seda. samas Iraan võib olla ka ohuks kogu piirkonna jaoks ja ka Iisraeli jaoks. nii et meie seisukohad peavad siin selged olema ja nüüd tulen jällegi surmanuhtluse juurde ja inimõigustest äh, tuleb kinni pidada, kuid ärgem unustagem, et äh, see meie planeedil on demokraatlikke riike nagu Ameerika Ühendriigid, kus äh, surmanuhtlus on jõus ja me ei protesteeri. seega ma leian, et tuleks lihtsalt võib-olla proportsioone muuta. Iraani roll kes äh, toetab Hezbollat äh, ja ohustab Iisraeli. minu meelest siin, see on see küsimus olulisem ja ma usun, et meie poliitika ei alati olnud väga mõistlik. me oleme samuti kaasa panustanud eh, sõja pikenemise ning eh, kolmandate riikide osalusse nagu Venemaa. jah, aitäh selle viimase punkti eest. Eh, Iisraeli kohta ütlesin väga selgelt välja, mis me arvame. kõrge esindaja jõudis ka kohale, nii et teen võimalikult lühidalt. sõber Fredole, jah, ma tean, et see oht on olemas ja me oleme väga hoolikalt vaadanud, kuidas ma olen sõnastanud siin me räägime põhjendatud äh, julgeolekuohust, uuest äh, regionaalsest julgeolekustruktuurist, kus, millega just tuleks võidelda konfliktide vastu kogu selles piirkonnas. Nicaragani kommentaarid, me peame äh, vältima suhete halvenemist äh, Teheranis ning äh, muidugi me peame sektor, sektaarset vägivalda vähendama, mitte seda kuidagi õhutama. Äh, me ei taha kuidagi, äh, ma ei taha kuidagi ei Iraani vastast ega Saudi Araabia vastast raportit koostada, vaid rahumeelsed raportid. proua Futiga küsisite Iraani rolli kohta. ma ei saa piisavalt äh, rääkida, sellest aega ei ole, aga ei piisa sellest, et keegi Teheranis käske annaks Jeemeni puhul, näiteks ma ei tea, kui palju neil tegelikult mõju on ja Liibanonis. Nad võiksid panustada, aga seda tehtud ei ole, nii et siin on tõesti suur roll ja ka Süüriaga ning ka Daeshi vastases võitluses, nii et mõjud on erinevad nende, selles piirkonnas erinevates riikides, me peaksime natuke põhjalikumalt arutama seda, proua Šake, ma tean, et tema tuleb äh, selle küsimuse vastu väga siirast huvi. valimised toimusid kõnelejal paluti rääkida mikrofoni tõlkide jaoks ja härra Howard vastas, et talle meeldib inimestele otsa vaadata, kui ta nendega räägib. aga jah, äh, te rääkisite valimistest, nii äh, siin taheti äh, teatud edusamme saavutada. mis puudutab tuumakokkulepet, siis ei, me ei plaani seda ümber läbi vaadata meil oli resolutsioon ja proua Mogherini tuli sellega siia ning ma arvan, et see on meil selline pikaajalisem lähenemine, aga need, kes räägivad reformidest ja karmi poliitika rakendades, siis me peaksime väga pragmaatilised olema, et mõista. nüüd härra Sarasvolski ütles, et tegemist on miraažiga aga selle üle te peategi otsustama, mina ei usu, ma arvan, et tegemist on võimalusega, ma arvan, et äh, siin oli ka teistel õigus, me peame olema realistlikud, aga tegemist on võimalusega. <clears throat> härra Kelam ütles, et teatud äh, eeltingimused peavad olema, äh, inimõigused ning tuumakokkulepe, aga mina ei nõustu sellega. me oleme fraktsioonides seda küsimust arutanud, aga kui me vaatame äh, Äh, raportit, siis me peaksime ikkagi selle üldise lähenemise juurde jääma, mis mul on. ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on juulis, aga nüüd liigume edasi seitsmenda päevakorrapunkti juurde. ja täna on meil võimalus äh, pidada mõttevahetus välja äh, äh, äh, äh mm, teemal, mis puudutab äh, Äh, tuumarelvaga katsetuste üldise keelustamise lepingu kahekümnenda aastapäeva puhul, see on väga oluline teema ja äh, sada kuuskümmend neli riiki on äh, selle lepingu ratifitseerinud, hiljuti tegi seda Angola ja me peame arvestama ka sellega, et kaheksakümne viies riigis viiakse läbi inspektsioone eh, ja näiteks on lisaks veel Põhja-Korea, kes endiselt veel eh, neid katsetusi läbi viib eh, ja vaatamata sellele, et nii paljud riigid on sellele lepingule alla kirjutanud, juba on siin valdkonnas ikkagi teatud nõrkusi, probleeme ja Äh, me ei peaks keskenduma mitte ainult tuumarelva katsetuste keelustamisele, vaid tuumarelvade levikule ja selle tõkestamisele, sellepärast et olukord on endiselt veel keeruline, näiteks Iraani me arutasime just, äh, rääkisime Iraani teemalt ja Federica, suur aitäh sulle ka selle eest, et toonane kokkulepe äh, loodi ja sellest loodetavasti nüüd peetakse ka kinni ja ma usun, et praegusel hetkel on meil väga oluline ülesanne, me peame ära kasutama selle võimaluse, mis meil on, selleks, et poliitilisemalt veelgi aktiivsemalt tegutseda, kui me seda siiani oleme teinud ja seetõttu mul on väga hea meel ka selle üle, et täna ei ole siin mitte ainult vastav organisatsiooni et meil ei ole siin täna ainult komisjoni asepresident, vaid ka tuumarelvade üldise keelustamise lepingu organisatsiooni juhtivsekretär Lasina Zerbo. ma tervitan teda siin kogu südamest. me saame siin koosoleku pidada hiljemalt kella kümneni, viis minutit enne kümmet isegi peaksime lõpetama ja annan kõigepealt sõna äh, külalistele ja siis äh, toimub ka arvamuste vahetus saadikutega, aga kõigepealt annan sõna Federica sulle, palun. suur aitäh. Äh, ma tahaksin öelda, et mul on väga hea meel täna siin olla eriti just doktor Servoga koos me olime mõned nädalad tagasi üheskoos ka Viinis ja tähistasime äh, Äh, CTBT kahekümnendat aastapäeva ja ähm, panime paika ka selle, mida järgneva kahekümne aasta jooksul tuleb ühiselt ära teha ja isegi pikemas perspektiiviski veel tuleks ära teha, selleks et äh, see äh, lepe võimalikult hästi toimiks ja ka see organisatsioon võimalikult hästi töötaks. ma tahaksin, härra esimees, tänada teid kõigepealt selle eest, et te selle teema oma päevakorda võtsite minu arvates on väga oluline seda arutelu siin ametikomisjonis pidada, parlamendi roll on võtmetähtsusega meid ootavas töös ja ma jõuan selleni kohe mõne hetke pärast ja seetõttu on väga oluline, et meil täna on võimalik seda teemat teiega ühiselt arutada. ma tahaksin tänada oma sõpra Lesinat kogu südamest, sellepärast et tema on äh, CTBT äh, organisatsioonis äh, teinud äh, hämmastavat tööd ja ma pean ütlema, et meie koostöö on olnud ka väga hea. ma pean ütlema, et enne olin mina selles positsioonis ja ma pean ütlema, et tema juhtimise all see organisatsioon on juba saavutanud väga palju ja teeb seda kindlasti ka tulevikus Äh, tuumarelva katsetuste üldise keelustamise äh, leping on tõusleping kakskümmend aastat pärast äh, leppe avamist allkirjutamisele alates kaheksakümne kuuendast aastast on tuumarelvakatsetused olulisel määral vähenenud võrreldes kahekümne aasta taguse ajaga ka täielikult nad muidugi peatunud veel ei ole ja rahvusvahelise kogukonna tugev tahe on see, et need katsetused ka lõpeksid, ehk siis kahekümne aasta jooksul on jõutud äh, laiapõhjalise konsensuseni äh, selles osas, mis puudutab seda tegevust. tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise lepingu organisatsioon on tõhusalt toimiv organisatsioon, äh, mm, tegemist on organisatsiooniga, mis seirab olukorda tõeliselt üleilmselt ja ta teeb midagi, mida üksikud riigid ei suudaks teha, see tähendab seda, et see organisatsioon kogub äh, informatsiooni ja teavet üle kogu maailma, äh, kaasatud on äh, ka teaduslik pool, see on väga muljetavaldav ja ta tegeleb väga erinevate riikidega. kaheksakümne viie protsendiliselt on meil võrgustik juba saavutatud ja Äh, siinkohal ma pean äh, jällegi äh, tänama ähm, doktor Zervot ja tema meeskonda selle suurepärase töö eest, mis selles valdkonnas on ära tehtud. ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline on rahvusvahelise tehnilise koostöö roll. eksperdid väga erinevatest riikidest, näiteks Iraanist, Iisraelistki, Venemaalt, Ameerika Ühendriikidest, teevad koostööd selleks, et ühiselt meie eesmärke saavutada ning iga liikmesriik saab sellest ühisest sellest tööst kasu võimekuse suurendamise abil või äh, osalemise abil tehnilises töös, mis puudutab äh, hindamisrežiime. ja ma tahaksin öelda, et Euroopa Liit ja kõik meie liikmesriigid on äh, mänginud väga olulist rolli selles töös Euroopa Liit on ja eh, jääb ka tulevikus eh, võtmetähtsusega toetajaks sellele tööle ja me toetame kindlasti ka seda organisatsiooni tulevikus. kõik eh, kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu liikmesriiki on selle leppe ratifitseerinud regulaarselt. me tegeleme sellega, et mm, oleme ühenduses lisa kaks riikidega, kes ei ole veel ratifitseerinud äh, ja allkirjastanud seda lepet ja me teeme seda ühiselt, me teeme seda kõige väga koordineeritult, äh, ühiselt kahekümne kaheksa liikmesriigiga äh, ja Euroopa Liiduna ühtselt siis, ja me pakume ka olulisi rahalisi vahendeid sellele organisatsioonile, kaheksateist ja pool miljonit eurot ja me pakume omalt poolt ka tehnilist abi seiresüsteemile ja sekretäriaadile, tehnilisele sekretäriaadile siis Äh, ma olen rääkinud äh, anneks kaks riikidega ühenduse võtmisest äh, ja ühenduses olemisest. see on väga oluline selle leppe ülemiseks muutmiseks ja selleks, et see lepe saaks täielikult jõustuda. me teeme tööd, äh, eriti just nende riikidega vägagi koordineeritult äh, ja äh, selle organisatsiooni ja partnerite toel. me tegeleme just riikide julgeolekuprobleemidega, tegeleme regionaalsete küsimustega, mõnda neist mainisite te oma arutelus mõni hetk tagasi me toome välja julgeolekuga seotud hüved ja kodanikega seotud hüved, mis sellest lepingust ja organisatsioonist tulenevad. ja Ameerika sõpradel on see kõik väga olulise tähtsusega just eriti. ma tahaksin eriti rõhutada meie tööd, mida me teeme lisa kaks riikide puhul ja sellega seoses ka parlamentide rolli. ma olen olnud ka ise riikliku parlamendi liige ja äh, Äh, kui me esimest korda teiega kohtusime, siis ma seda ka olin äh, ja ma tean, et ähm, äh, kontaktid riiklike parlamendi liikmetega on väga olulise tähtsusega, sellepärast et lõppude lõpuks ratifitseerimisotsus on ikkagi demokraatlikes riikides vähemalt parlamendi kätes ja seetõttu äh, Äh, on äh, riiklike parlamentide saadikutega äh, kontaktis olemine või parlamentidevaheliste foorumitega kontaktis olemine väga olulise tähtsusega selleks, et tagada konsen-, konsensus, mida on vaja edasiliikumiseks. ilmselge on ka see, et Euroopa Parlament siin peab äh, leidma parimad viisid, kuidas selles suunas edasi liikuda. see võib hõlmata muuhulgas ka resolutsiooni vastuvõtmist äh, või ähm, äh, network imist selles valdkonnas, kuidas parlamentidevahelistel kohtumistel tõhusat tööd teha või näiteks kuidas ähm, julgustada üksiksaadikute ähm, kontakte Euroopa Parlamendist riiklike parlamentide saadikutega eriti just äh, anneks kaks riikide või lisa kaks riikide mm, parlamentide saadikutega ja eh, kindlasti eh, organisatsioon ka toetab seda Euroopa Parlamendi poolt tehtavat tööd, meil on usaldusväärsus, meil on eh, vahendid selleks tööks ja pädevus loomulikult ka selleks, et jõuda erinevate osapoolteni üle kogu maailma. ma tahaksin öelda ka seda, et meil on ka piisavalt suutlikkust ja võimekust selleks, et kaasata ka vabaühendused, kodanikuühiskonna ühendused, organisatsioonid, Äh, ja äh, TNDN e, äh, organisatsiooni esindajad ja muud olulise tähtsusega võrgustikud sellesse töösse. ja viimaseks tahaksin rääkida regionaalsest dimensioonist. siin me võib-olla jõuame ühe aspektini, mis on väga oluline ka geopoliitilisest vaatenurgast lähtuvalt mina isiklikult olen vägagi veendunud selles, et äh, üheaegne ratifitseerimine teatud riikide puhul saaks anda meile väga huvitava äh, aluse arenguteks võtmetähtsusega piirkondades, regioonides. siin mul simultaanse või ühe, üheaegse äh, ratifitseerimise nimel tööd tegemise, tegemine India ja Pakistani küsimuses saadaks välja äh, tõsise äh, signaali, tõsiseltvõetava signaali või näiteks Iisrael ja Egiptus äh,. ka siinkohal äh, oleks see hea alus äh, selleks, et julgeolekuprobleeme lahendada ja lisaks sellele, et tuumarelvakatsetuste vaba tsoon oleks üks samm tuumarelvade vaba tsooni loomise suunal Lähis-Idas, mida Euroopa Liit tahab saavutada, see on midagi, mida me kõik oleme ka ju toetanud. Äh, tegemist on ju äh, nii-öelda Äh, kana ja muna küsimusega võib ju oodata, et regionaalne dimensioon äh, vaibub ja laheb, enne kui selliseid samme astuda või võib äh, astuda selliseid sammu selleks, et julgustada selliseid regionaalseid arenguid. mina olen veendunud, et tegemist on piirkonnaga, regiooniga, kus on võimalik valida selline lahendus, kus kõik osapooled saavad kasu, isegi kõige keerulisemates regioonides on see võimalik. ma nüüd lõpetan siinkohal ja annan nüüd sõna oma sõbrale Lasinale, et ta saaks jätkata ähm, andmaks meile väga üksikasjaliku äh, ja äh, täieliku pildi sellest, mida tema teeb, mida organisatsioon teeb ja äh, aitäh, et meil on võimalik seda kahekümnendat aastapäeva tähi-, tähistada vägagi laiaulatuslikult, mitte ainult sisulise külje pealt. suur aitäh Mm, mul on üks mõte, meil on septembri äh, alguses IPC äh, riiklike parlamentidega ja võib-olla me saaksime sellel parlamentide vahel ka äh, selle teema tõstatada, võib-olla oleks mõistlik seda teemat ka riiklike parlamentide esindajatega arutada. doktor Seerbo, teil on nüüd sõna. suur aitäh, lugupeetud esimees. suur aitäh, proua Mogherini, ka teile austatud parlamendisaadikud, suur aitäh selle eest, et te mind, meid siia kutsusite selleks, et rääkida tuumarelva katsetute üldise keelustamise lepingust ja asjade seisust. suur aitäh proua Mogherinile ja minu heale sõbrale, nagu ta ütles, et parlamendisaadikutena kohtusime meie eh, ZBT eh, kontekstis ja eh, me oleme nüüd jõudnud siia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 on võtnud enda kanda ka juhtrolli selleks, et see teema võimalikult kõrgetele tasemetele viia, selleks et äh, ta oleks aktuaalne. Äh, kui ma sellest räägin, siis olgem ausad, reaalsus on see, et äh, mitte väga paljud inimesed ei räägi sellest leppest, aga Euroopa peaks seda tegema ja Euroopa seda ka teeb, sellepärast et Euroopa esindab neljakümmend protsenti selle organisatsiooni eelarvest ja me oleme siin selleks, et töötada välja rahvusvaheline seiresüsteem ning liikuda edasi edasi pärast seda äh, kontrollirežiimi suunal ning tänu sellele eelarvele ja toetusele, mida me Euroopa Liidust saame, äh, on see võimalik. ja seetõttu on meie kohustus anda teile mm, infot selle kohta, mida me oleme saavutanud äh, ja teinud teie rahalise toe abil, teie poliitilise toe abil ja kuidas koos teie abiga saame me edasi liikuda suurtele tegudele rahvusvahelise stabiilsuse ja rahu tagamisel. Äh, mul oli väga hea meel äh, sellepärast, et ma äh, jõudsin siia varem ja sain kuulata ka Iraani teemalist arutelu, mis teil siin oli. oli väga huvitav kuulata seda, mida te ütlesite Iraani teemal ning äh, oli huvitav ka kuulata seda, mida te tahate teha sellel teemal tulevikus. proua Mogherini on äh, palju äh, tööd teinud selle kallal, kuidas see leping äh, Iraani äh, konteksti sisse tuua äh, ja tegemist on minu arvates käest lastud võimalusega ja miks ma seda ütlen, ma juhin seda organisatsiooni muidugi ja võib öelda, et ma ei ole väga erapooletu ja ma pidevalt räägin äh, kõikehõlmavast tuumarelvakasvatuste keelustamise lepingust, aga äh, kui sellest rääkida, siis ma arvan, et on võimalik kasutada seda instrumendina, millega suurendada usaldust selleks, et Iraan ka kaaluks selle lepingu ratifitseerimist, sellepärast et Iraani leppega pikas perspektiivis Äh, on äh, olukord selline, et äh, võib endalt küsida, miks ta ei peaks ratifitseerima seda lepet. Iraan on näidanud üles head tahet ma olen välisminister Zarifiga kohtunud, tegemist on väärika mehega, šarmantse mehega ja meil on olnud erinevaid arutelusid ja ta on rääkinud samm-sammult selle teemaga tegelemist ja kui me Iraanile kokkulepet jõustama hakkame, siis äh, Euroopa Liidu jaoks, teie parlamendisaadikute jaoks on äh, võimalik ähm, samm-sammult see lepe ka sellesse kokkuleppesse sisse viia Äh, viia sellesse paar äh, kuud äh, tagasi vastu võetud kokkuleppesse see lepe sisse. Ähm, see on üks võimalus, me räägime siin ka Süüriast, Süüria on ka käest lastud võimalus, jah, tõsi on see, et Süüria ratifitseerim-, Süüria-poolne ratifitseerimine ei ole leppe jõustumise kontekstis otsustava tähtsusega, kuid usalduse suurendamise meetmena seal piirkonnas küll. Süüria ähm, ja äh, keemiliste või keemiarelvade tõkestamise leppe kontekstis oleme me toonud ka selle tuumakatsetuste üldise keelustamise lepingu äh, mängu, äh, et Süüria saaks ka selle allkirjastada ja kui me mõtleme nendele käest lastud võimalustele, siis ma kutsun teid, parlamendisaadikud, üles võtma enda kanda juhtrolli, mida ütles ka proua Mogherini Äh, eriti tuleb äh, tegeleda nende riikidega, kes ei ole veel seda lepet ratifitseerinud ja ka USA-ga, sest et president Obama on öelnud, et äh, kahe tuhande üheksandal aastal oli tema ähm, kavatsus CTBT senatis ratifitseerimiseks viia, kuid tal ei ole piisavalt jõudu selleks ja see on demokraatia varjukülg mõnikord, sellepärast et parlament või vabandust, president tahab mõnikord midagi teha, kuid tal ei ole piisavalt toetust ja, ja siis ei lähe see läbi, selline on mõnikord ka reaalsus. Teie poolt, parlamendisaadikute poolt on võimalik võimalik päris palju ära teha, nagu äh, proua Mogherini mainis, aga härra esimees mainis, äh, ja seda selleks, et äh, see teema rohkem tähelepanu alla tuua, sellepärast et ratifitseerimine on teie kolleegide õlgadel kaheksas riigis veel ja teie töö on kõneleda nendega, sellepärast et nelikümmend protsenti eelarvest ei ole võimalik suunata kusagile ning lasta teistel selle kõigega siis nagu äh, selle, selle kõige üle otsustada. Äh, kakskümmend aastat on äh, juba aega mööda läinud, ma loodan, et asja lõpuleviimiseks ei lähe veel kord kakskümmend aastat aega. kümme päeva tagasi sain ma kohtuda peaminister Netanyahuga selleks, et rääkida ZBT-st meil oli väga äh, huvitav neljakümne minuti pikkune arutelu, minu arvates oli see piisavalt pikk arutelu selleks, et äh, rääkida erinevatest äh, regionaalsetest teemadest ja vaadata ka seda, mida Iisrael ka rahvusvahelisel mm, areenil tahab saavutada. peaminister Netanyahu mm, läheb Aafrikasse, kus ta ei külasta mitte ainult Ida-Aafrikat, vaid ka Lääne-Aafrikat ja üks asi, mida me arutasime, oli see, kuidas sellega seoses Äh, oleks võimalik äh, äh, mõelda rohkem sellele, mida Iisrael saab teha ära koos nende arenguriikidega järgneva viiekümne aasta jooksul seda ütles ka peaminister Netanyahu ja mina omalt poolt äh, ütlesin äh, ka äh, üht-teist selle CTBT kohta ja selle teemalise võimaliku paindlikkuse kohta, sellepärast et kaotada ei ole midagi, aga aga võita on palju rahvusvahelisel tasandil, võita on võimalik ka usaldust, üht-teist ka seoses suhetes Palestiinaga, rahvusvaheline kogukond tahab ju kahe äh, riigi lahendust. proua Mogherini ütles ka, et me võime regionaalselt teemadega tegeleda, kuid me võime ka rahvusvaheliselt äh, teemade tegelemisele üles kutsuda selleks, et oleks võimalik äh, lõpuks jõuda ka selle lepinguni, kui muud regionaalsed teemad on lahendatud. Teie rahadega, ma tahan öelda, me oleme väga palju asju ära suutnud teha ja nüüd me oleme rahvusvahelisele kogukonnale andnud mitte ainult rahvusvahelise seiresüsteemi ja kontrollirežiimi, äh, äh, ja äh, härra Kerry ütles ka, et tänu teile on tegemist selle näol väga suure saavutusega kaasaegses maailmas ja, ja me oleme seda rahvusvahelisele tasandile suutnud pakkuda, vaatamata sellele, et see lepe ei ole veel jõus. Ähm, ja siin mainiti ka Põhja-Koread ja Põhja-Korea on tõesti teema millega tuleb tegeleda Äh, ma pean ütlema, et ma olen frustreeritud, kui ma näen, et Põhja-Koreaga tegeledes ei äh, kaasata üldse CTBT äh, lepet, ehkki moratoorium tuumarelvakatsetuste üle oleks suur samm edasi lahendamaks Korea poolsaare probleeme. aga kui vaadata ÜRO Julgeolekunõukogu ähm, kakskümmend kaks seitseteist dokumenti, siis seal ei isegi ei viidata sellele lepingule, kui me räägime tuumarelvakatsetustest Korea poolsaarel ja ma arvan, et see on midagi, mille kallal me saame ühiselt tööd teha. Euroopa Liit saab äh, siin midagi ära teha ja konstruktiivset survet avaldada, äh, äh, et midagi oleks siin võimalik saavutada, see on teie panustatav eelarve, nelikümmend protsenti eelarvest tuleb teilt ja seetõttu te peate tagama seda, et inimesed võtaksid seda teema võimalikult tõsiselt, eh, selleks et see lepe saaks jõustuda nii kiiresti kui võimalik, eh, nagu me seda oleme tahtnud juba viimased kakskümmend aastat. ma võiksin veel jätkata oma ettekandega, kuid ma arvan, et pigem on mõistlik see, et ma võimaldan teil küsimusi esitada eh, ning siis äh, Mm, äh, mina tahaksin öelda teile seda, et tehniliselt me oleme valmis äh, äh, leppe jõustamiseks, proua Mogherini rääkis täpselt ratifitseerimisest allakirjutanud riikide arvust, aga meil on vaja teie abi, et see kõik täiesti lõpuni viia, suur aitäh! Thank you, <clears throat> thank you very much. I will speak uh, as a member of aitäh! räägin CBTTO korraldava riigina, äh, riigi esindajana, äh, seda korraldatakse Viinis tuumakatsetused mürgitavad keskkonda ning äh, nad on mürgised ka poliitilisele keskkonnale, nad tekitavad isolatsiooni, hirmu ja usaldamatust. riigid kulutavad tohutuid summasid tuumaarsenali, surmaarsenali tootmisele ja katsetamisele. aga me peame mõtlema ka CTBTO kajastatavale lootusele. Need, kes on käinud Hiroshimas ja Nagasakis, on, nendes inimestes on midagi muutunud jäädavalt. ning äh, seetõttu on nende inimeste jaoks väga ebameeldiv, et see konventsioon ei ole jõustunud paljude riikide suhtes ning seda tuleb rõhutada. nii oluline, kui see ka ei ole, on ettevalmistava komisjoni teadlaste sõnul väga oluline ka ennetada võimalikke ohtu, näiteks kui Fukushima katastroof juhtus, siis äh, vastava konventsiooni ennetusosakonna töö aitas äh, hõlbustada hoiatuste saatmist ning sisuliselt on võimalik samu süsteemi kasutada ka tsunami hoiatuseks või maavärina hoiatuste saatmiseks. ehk siis kokkuvõttes iga riik, kes keeldub seda konventsiooni allkirjastamast, sisuliselt ei täida oma kohustusi rahvusvahelise kogukonna liikmena. seetõttu mina alandlikult äh, pakuksin välja, et oleks mõistlik korraldada arutelu selles küsimuses äh, täiskogus kahekümnenda aastapäeva päeval, näitamaks meie toetust CTBTO raames tehtavale tööle. Äh, vabandust. tõlge tuleb väikese hilinemisega seetõttu ei saanud ma õigeaegselt märku anda aga mul on üks ainus lühike küsimus, kuidas kaubandussuhted, mis meil on, ning eh, mis kõik sisaldavad eh, mittelevit-, eh, levitamisklauslit, kuidas neid on võimalik kasutada surve avaldamiseks? ma mõtlen Egiptusele, Iisraelile, Indiale, Pakistanile ning nagu juba kõlanud, siin on viimati nimetatud riikide puhul kas ei oleks võimalik alustada selle leppega? Te kindlasti mäletate arutelusid eelmisel konverentsil äh, tuumarelva äh, leviku tõkestamise leppe üle. ehk siis lühidalt küsimus, kas kaubandusleppete klausleid ei ole võimalik kasutada selgelt siis selle surve avaldamiseks ja siis edasi liikuda niimoodi uh,? Um, härra Kaan, aitäh! tervitan meie külalisi kui ma eelmine kord olin Euroopa Parlamenti, enne kui ma mind valiti Euroopa Parlamenti, olin linnapeade ülemaailmse organisatsiooni rahu nimel liige ning eh, käisin mõlemas riigis, olen, olen käinud mõlemas selles tuumarelva ohvriks langenud linnas ning eh, mälestused sellest on kohutavad ning ka minu jaoks on väga äh, väga ärevust tekitav, et äh, paljud riigid ei ole allkirjastanud seda lepet ning minu jaoks on küsimus, mida me saaksime veel ära teha Euroopa Parlamendina seda protsessi edasi liigutamaks. minu juured on Indiast ning ma annan endale aru, et äh, üks väga ohtlik ja tuumarelva kasutamise, potentsiaalse kasutamise osas piirkondi on India ja Pakistani, Pakistani piir. Äh, Lähis-Idas oli üheksakümnendatest aastatest peale tegelikult äh, on üritatud hoida seda piirkonda tuumarelva vabana. ning me näeme paljusid samme sellel rindel ja muuhulgas ka lepet Iraaniga, aga samas Iisrael, paljud arvavad, äh, valdab umbes kahtesadat tuumarelva, nii et küsimus minu jaoks on, mida me saaksime ära teha täiendavalt veel, et laiemalt seda protsessi rahu suunas edasi liigutada Yes, but very shortly uh, on väga lühidalt. kas meil on võimalik kasutada oma käsutuses olevaid vahendeid, muuhulgas kaubanduskokkuleppeid surve avaldamiseks? kui me vaatame äh, teise lisa kaheksat riiki, ülejäänud riiki, siis äh, see tähendaks suuremat poliitilist arutelu, sest need riigid on USA, Iraan, Hiina, Põhja-Korea ja Iisrael ning kõigi nende riikidega seoses meil teatud surve avaldamise vahendid on. aga loomulikult see on poliitilise valiku küsimus, mil määral me nüüd hakkame kasutama selle eesmärgi saavutamiseks. mina oleksin valmis äh, seda arutelu pidama, teades ja arvestades, et äh, mitte ainult äh, majandus- ja kaubandusasjad ei ole siin, kaubandussuhted ei ole siin märgus, vaid sageli ka laiemad geopoliitilised kaalutlused. aga jättes selle kõrvale, oleksin ma vaja, valmis seda arutelu pidama parlamendis, muuhulgas ka täiskogus, isegi kui ma pean seejuures märkima, et eile õhtul täiskogul oli kohal vähem inimesi kui praegu siin. nii et äh, ma ei alahindaks kindlasti seda tööd, mida me Ahvetis teeme mulle meeldib komisjonides töötada rohkem tegelikult, sellepärast et arutelu on palju sisukam siin. loomulikult ei ole mul ka täiskogude vastu midagi, aga tahaksin rõhutada ühte asja, mida te puudutasite. et miks see töö on nii oluline ja miks Euroopa Liit on CTBTO jaoks nii oluline, muuhulgas nende eelarve jaoks nii oluline. sest äh, see teema on oluline nii iseenesest kui ka osana laiemast, laiemast äh, tegevuskavast, siis tuumarelva äh, tõkest-, leviku tõkestamise plaanis ja ka tuumaohutuse plaanis, mis on väga oluline teema Euroopa julgeoleku ja välispoliitikas ning see on osa ka laiemast agendast, mille sisuks on regionaalsete koostööraamistike loomine, mis on sisuliselt Euroopa kogemus, milleni teised regioonid veel, ma rõhutan veel, maailmas ei paista olevat jõudnud. ning see võiks olla üks neid elemente, mille abil või mille toel võiks äh, edasi liigutada, edasi liikuda äh, suurema koostöö poole eri maailma piirkondades, muuhulgas ka India ja Pakistani vahel, aga ka Lähis-Idas. usun, et teie tehtava töö väärtus, meie ühiselt tehtava töö väärtus, teie toetuse väärtus on väga kõrge nii iseenesest kui ka aitab kaasa laiemalt mitmetele poliitilistele protsessidele aitäh! aitäh, härra esimees! kui proua Mogherini rääkis kaubandusest, siis, siis ma oleks hea meelega kuulnud rohkem konstruktiivsest survest. ning minu riigi jaoks on väga oluline näiteks Burkina Faso ka kaubandussuhted ning äh, võin tuua näite konstruktiivsest survest. kui ma räägin Angola taoliste riikide esindajatega ja härra esimees märkis, et Angola on üks viimaseid riike, kes on ratifitseerinud tuumarelva katsetuste üldise keelustamise leppe. kui me, kui, kui need riigid soovivad kohta ÜRO alalises, alalist kohta, siis äh, tekivad kohe küsimused, kas te olete allkirjastanud selle ja teise leppe. ning sellele võib osutuda, see on konstruktiivne surve, see aitab arenguriikidel ja Angola taolistel riikidel ühineda rahvusvaheliste foorumitega, täita need nõuded. aga sama survet tuleks rakendada ka teiste riikidega. ma tahaksin võtta üles teema mida praegu arutatakse. et India osalus tuumamaterjalide tarnijate rühmas. mina selle küsimuse käsitlemisel ei ole vahetult osalenud, aga paljud inimesed on tõstatanud küsimuse, miks mitte CTBTO äh, kaasata siia, sest see on niisugune kergesti hõlmatav asi nendes aruteludes ähm, India ja Pakistani suhtes ja seda ei ole isegi meie osut-, sellele ei ole isegi meie osutanud. aga kui seda teeks Euroopa Liit, siis see kindlasti meid toetaks. sest eh, sisuliselt ju kalur kui, kui kalad, kui ta näeb omavahel äh, võitlevaid kalu, siis tal jääb üle ainult nad äh, kahvaga paati vinnata, nii et sisuliselt praegu on sarnane olukord. nii et äh, kui oleks võimalik CTBT-d kasutada nendes aruteludes, siis miks mitte. ma viitasin Indiale ja Pakistanile, aga täpselt samuti tegelikult oleks võimalik Iisrael, Egiptus ja Iraan tuua Äh, ühisratifitseerimise juurde, nagu proua Mogherini rääkis. paljud inimesed ütlevad, et äh, ühis, ühine ratifitseerimine oleks võimatu selles plaanis, aga minu kogemus on, et võimatu ei ole mitte midagi. E kolm pluss kolm arutelude raames Iraaniga seoses on, on tegelikult saavutatud küll üle pika aja, aga, aga on saavutatud midagi ning proua Mogherini ütles ja äh, ja sellega tuleks edasi töötada, et kui me küsime, mida oleks võimalik teha ZBT jaoks, siis sisuliselt oleks võimalik teha sama, mida Iraani jaoks. loomulikult on keeruline teinekord inimesi ühe laua taha saada, aga läbi keeruliste küsimuste just on võimalik saavutada olulisi edasiminekuid ning ning rõõmustada edu üle ning kuna mööda on läinud kakskümmend aastat, siis tegelikult võiks midagi ära teha, võiks ühe laua ümber kokku tulla ning äh, käsitleda neid äh, keerulisi küsimusi, sest me ei saa jätkata pikaaegselt suuri investeeringuid teemasse nagu üldine tuumarelvakatsetuste keelustamise lepe ja, ja siis äh, mitte mitte saavutada olulisi edasiminekuid. meil on neid edasiminekuid vaja, Euroopa Liit saaks siin ära teha palju. Euroopa Liit saaks selle arutelu juurde teised riigid tuua. ning palun kaaluge selle võimaluse täiskogul käsitlemise äh, küsimust sest äh, hoolimata sellest, mida täna siin täiskogu kohta öeldi, täiskogu on ikkagi Euroopa Parlamendi kõige kõrgem organ ning äh, kui me soovime mingi küsimuse selgelt kuuldavale tuua rahvusvahelise üldsuse ees, siis see, see oleks just see õige foorum, milles seda teha. sest, ja me peame seda tegema, sest vaja on edasi liikuda, sest küsimus on oluline. ja kuna see küsimus on oluline, siis äh, ma, ma, ma soovin teid tõesti tänada ja tänada selle võimaluse eest täna kõrge esindaja osalusel seda küsimust käsitleda. sest tegemist on küsimusega, mis sageli kipub meelest minema ka nendel, kes rahastavad selle, seda lepet. ning lisaks veel, mida oleks võimalik teha NATO kontekstis NATO raames toimus, toimus julgeolekukonverents Ljubljanas, kus ma ei, olin üks peaesinejatest ning paljud inimesed, kes NATO küsimustega tegelevad, ei ole pikka aega CTBT-st üldse kuulnud midagi ning me võiksime CTBT tuua NATO resolutsioonidesse, seda võiks Euroopa Liit soodustada, sest Euroopa riike on NATO-s palju. nii et kui te soovite läbi äh, resolutsioonide nende ülejäänud kaheksa riigi suhtes survet avaldada, siis see aitaks, kui te, kui te saaksite seda teha. sest äh, kakskümmend aastat nüüd on mööda läinud ilma suuremate äh, sammudeta. ja, ja loomulikult need aastad ei ole olnud tühjad, see, sest see tee on olnud pikk ja keeruline, edasiliikumine vaevaline, aga järk-järguline ja edasiliikumine on osa selle eesmärgi saavutamisest, aga lõpuks on siiski vaja seda eesmärki ka konkreetselt saavutada püüelda. aitäh! aitäh! tänan teid teie tehtava to-, töö eest ning me oleme valmis teid toetama, kui teil meie toetust vaja on alati. ning usun, et see arutelu meil tuleb ja tuleb ka oma siseriiklike parlamentide kolleegidega ja see küsimus jääb meie päevakorda. aitäh teile! one point more, please stay for a moment. meil on veel üks punkt päevakorras, nii et palun veel siia jääda kõigil. daamid ja härrad, meil on veel üks päevakorrapunkt. ma ütlesin juba alguses, et meil on abielupaar Yunus Aserbaidžaanist külas ning nende vapper tütar, kes nõudis järjekindlalt, et me teeksime enam ja enam ja tegi seda edukalt nagu üks tütar peabki tegema, kui asi on tema vanemates. ning ma paluksin ära kuulata nende lühikese seisukohavõtt olukorrast nende riigis, enne kui me läheme edasi oma muude ülesannetega pärast kella kümmet So. Nun beginnen wir. nii et võib-olla alustame härra Joonusega. kaks daami koos ja, ja võimalust ei olegi mitte väga pikalt. proua Juunusel on sõna. suur aitäh! väga raske on võtta sõna Euroopa Parlamendis äh, pärast vanglas viibimist, ma olen natukene närvis. palun vabandage <laughs> no, no, you cannot imagine the prison ei, te ei suuda ette kujutada vanglat Aserbaidžaanis. aga esmalt tahaksin tänada suur aitäh selle suure toetuse eest, mis mina, minu abikaasa Tariif ja minu kolleegid ja sõbrad, kes vanglas viibisid, said. tõesti, Aserbaidžaanis meid äh, kiusatakse taga, nii et suur aitäh teile president Schulzile, Elmar Brokile, Katja Piirile, proua Lunatšekile. suur aitäh, ilma teie toetuseta ei oleks me saanud isegi loota, et pääseme jälle vabaks ning äh, tuleme perega kokku. ja kohtuprotsessi ajal tegelikult ma ei uskunud üldse, et vabadus võimalik oleks. sooviksin teile selgitada Äh, paari sõnaga ka vanglate olukord Aserbaidžaanis. ma usun, et Euroopas te ei mõista päris hästi, millised riigid on Lõuna-Kaukaasias. me alustasime inimõiguste eest võitlemisega nõukogude ajal ja ma ei saa võidelda äh, toonast olukorda, kus olid äh, suured Äh, rahvusvahelised vanglad, nüüd meil on väike riiklik vangla. Nõukogude ajal Nõukogude Liit oli kurjuse impeerium. meil oli, meil on praegu aga hea, Euroopa Liidul on naabruspoliitika, kolleegid on siin märkinud, et praegu ei saa võrrelda äh, Aserbaidžaani Nõukogude Liiduga, aga ma ei räägi Stalini ajast, ma räägin Brežnevi ja Gorbatšovi ajast. ja nüüd tegelikult me oleme Aserbaidžaanis tagasi pöördumas Stalini aega. näiteks minu abikaasa Arif arreteeriti viiel korral. Eh, esimest korda tuhat üheksasada seitsekümmend kuus. tema ja kolleegid üritasid luua komsomolile alternatiivset organisatsiooni aga uurijad Nõukogude Liidus leidsid, et toona, et ei ole mõistlik noori vanglasse panna enne suurt riiklikku sünnipäeva ja seega seda ei teinud, aga nüüd, kui kaks tuhat neliteist ta arreteeriti, siis ta oli täpselt samas kohas Aserbaidžaani julgeolekuministeeriumis nad kaevasid välja tema asjas need tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta materjalid ja, ja nendele tuginedes eh, ütlesid, et oi, et te olete meie vaenlane juba sellest ajast ja me oleme teid jälginud. ja nad piinasid teda ja, ja tal on, tegelikult on eh, terviseprobleeme juba sellest ajast, kui ta oli toona kuueteistaastane. meie Rahu ja Demokraatia Instituut, instituut loodi üheksakümne neljandal aastal valitsusvälise organisatsioonina ja sellest ajast oleme tegelenud või jätkanud oma demokraatiaalast tööd. ning meie üks peamisi ülesandeid oli koostada poliitvangide nimekiri. enne, kui Aserbaidžaanist äh, sai Euroopa Nõukogu liige, oli minu nimekirjas seitsesada kuusteist nime ning me nõudsime, et Aserbaidžaan, Arbaani, Armeenia ja Gruusia äh, astuksid koos Euroopa Nõukogu liikmeks ja võtaksid ühised kohustused aga Euroopa Nõukogust või, võiks olla eriraportöör, oli meie seisukoht poliitvangide küsimuses ja saime selle ja Georges Jeffet Belgiast oli siis Euroopa Nõukogu eriraportöör selles küsimuses ja ta koostas suurepärase resolutsiooni ning enamus nendest seitsmesaja kuueteistkümnest inimesest kahe aasta jooksul vabastati ainult seitseteist inimest sellest nimekirjast on endiselt äh, poliitvangid. kaks tuhat kümme mm, määrati uus raportöör, Christopher Strasser Euroopa Nõukogust, eriraportöör poliitvangide küsimuses Aserbaidžaanis. ning praegu on see nimekiri kasvanud, ületanud kolmesaja piiri ja talle ei antud isegi viisat Bakuusse tulemiseks. ning Euroopa Nõukogu ei saa teha mitte midagi. eriraportöörile ei antud viisat Bakuusse tulemiseks. me teeme tihedat koostööd härra Strasseri kaastöötajatega ja saadame talle kõik materjalid iga poliitvangi juhtumi kohta. jaanuari sessioonil kaks tuhat kolmteist, kui seda küsimust arutati Aserbaidžaani poliitvangide küsimust, siis ei olnud piisavalt äh, hääli. Euroopa Parlament äh,, Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikmed ei hääletanud selle poliitvangide küsimuse poolt. nii et on võimalik öelda, et Parlamentaarse Assamblee liikmed andsid äh, rohelise tule repressioonile Aserbaidžaanis, see oli jaanuaris. ja neljandal veebruaril hakkasid kohe repressioonid pihta Igor Mamedov ja Tofik Jagoblu, äh, mõlemad opositsioonijuhid, arresteeriti nelja, arreteeriti neljandal veebruaril ja repressioonid algasid. ning äh, mina novembris ja novembris sai Aserbaidžaan ministrite nõukogu eesistujaks ning äh, nende kuue jooksul, kuu jooksul pandi meid kõiki vangi nii et kui enne oli meil niisugune tugev opositsioonipartei Aserbaidžaanis, siis kuue kuu jooksul sisuliselt kõik need kodanikuõiguste eest seisjad, inimõiguste eest seisjad korjati ära. ja keegi minu sõpradest ütles, et aga, aga sa oled ju, sa oled ju ise selles süüdi, sul on ju kogemus, sa ju, sa ju teadsid, et sind arreteeritakse, sa oleks pidanud riigist lahkuma oma tütre juurde minema madalmaadesse. aga teate, meie instituut oli väga populaarne Aserbaidžaanis. mina sain väga palju kirju. kusjuures oli kirjutatud äh, ümbriku peale Baku Leila Yunus, ei mingit aadressi ja need kirjad jõudsid minuni. ja inimesed vajavad meie toetust. ma tahan teile selgitada, et mitte ainult kodanikuühiskonna aktiviste ei represseerita Aserbaidžaanis, vaid sisuliselt tavalised inimesed ei saa elada vabalt. kaks tuhat kaheksa meie instituuti tuli pere Madžitov, pere ühest Aserbaidžaani põhjaprovintsist, kaks õde seitse ja neliteist aastat vanad äh, rööv, olid röövitud. ma ei taha hakata sellest väga pikalt rääkima, aga meil on tõendid kõik olemas, et sisuliselt selle piirkonna politseijuht ja asejuht korraldasid viie aasta jooksul äh, tüdrukute röövimist ja, ja need tüdrukud läksid inim-, need, nendest said inimkaubanduse ohvrid. ja me saatsime info selle kohta edasi ning asi läks kohtusse ja selgus, et et politsei oli korraldanud äh, inimkaubandust selles Aserbaidžaani põhjaosas ning äh, aga selle protsessi tulemusena selle pere isa pandi vangi ja politsei äh, tegelased jäid kõik ametisse ning ma lugesin infot nüüd, et Ameerika riigidepartement on äh, avaldanud info inimkaubanduse kohta ja Aserbaidžaan on nüüd äh, avaldanud äh, tegevuskava võitlemiseks sellega ja kes selle eest vastutab, Siseministeeriumi politseiosakonna juht. ja kui me esitasime info selle kohta, et tegelikult on need Siseministeeriumi ametnikud, eh, need kolonelid ise eh, kaasatud sellesse inimkaubandusse, siis algatati protsess minu vastu. ning, ning süüdistati mind politsei au teotamises. ja siis mind ähvardati veel, et, et kuulge, kui te jätkate, siis järgmine inimkaubanduse ohver on teie tütar no kaks tuhat üheksa me sai, saatsime tütre madalmaadesse, aga jätkasime oma tööd ja kaks tuhat üksteist tuli meile rühm kodanikke ning kaebas, et nende kodud olid hävi-, olid äh, hävitatud. aga samas see on ju põhi, põhiõigus, põhiõigus oma kodule, kodu puutumatusele. kaks tuhat üksteist me uurisime asja ning leidsime, et äh, Äh, üle kuuekümne tuhande inimese on Bakuus ebaseaduslikult välja tõstetud oma kodudest ja nende kodud on, on, äh, on maha tõmmatud, sellepärast et otsustati, valitsus otsustas pargi teha sinna. augustis kaks tuhat üksteist avaldasin ma intervjuu äh, omandiõiguse rikkumisest Aserbaidžaanis ja see avaldati New York Timesis ning juba üheteistkümnendal augustil hävitati meie maja, lammutati meie maja ning eh, seda tehti ilma hoiatusteta ning hävisid kõik meie arhiivid. ning olgugi, et kohus Aserbaidžaanis eh, määras meile hüvitise selle eest, ei saanud me sellest kopikatki. nii et ma tahan seletada teile, et tavainimestel Aserbaidžaanis ei ole mingit võimalust kaitsta oma peret, oma omandit, oma lapsi. ning selle tulemusena tekib olukord, kus vägivallast sünnib uus vägivald. me elame riigis kus, kus kakskümmend protsenti territooriumist on armeenlaste, Armeenia käes ja ülejäänud territoorium on Alijevi pere käes ja nad korraldavad seda, selle tegemisi nagu pereettevõtte omi, me elame sisuliselt sisuliselt nagu keskajal, sellepärast et riik on jagatud äh, niisugusteks aladeks, mis on äh, antud satraapide ehk ministrite kureerida. ning äh, ma olen kuulnud Euroopa Parlamendist, et otse kui on saavutatud nüüd edasiminek ja Aserbaidžaan vabastab osad äh, poliitvangid tingimuslikult ja, ja olukord muutub paremaks. jah, võib-olla mõned vabastatakse, aga vangi pannakse uued inimesed, praegu on minu nimekirjas sada nelikümmend kaheksa poliitvangi ja mida me saame teha siis? ma usun, et on väga oluline anda õiget informatsiooni olukorra kohta meie koduriigis. muidugi Human Rights Watch ja Amnesty International annavad infot tagakiusamise ohvrite kohta, aga rohkem tähelepanu tuleks pöörata kodanikuühiskonna aktivistidele, kuid meil on ka väga palju äh, rahumeelseid inimesi äh, vanglates. Nad on seal ainult seetõttu, et nad on kritiseerinud Ilham Alijevit. meie moslemi äh, Aserbaidžaanis. Äh, ta pidas oma kõne siin äh, ning samuti Ameerika Ühendriikides ning äh, tema on stabiilsuse garantiiks tema enda sõnul. praegune olukord on aga tegelikult hoopis vastupidine, tema arreteerib, vangistab, piinab tuhandeid äh, kodanikuühiskonna esindajaid, rahumeelseid inimesi, uskujaid ja see praegu leiab aset meie koduriigis. me vaatasime, milline on olukord erinevate islamigrupeeringutega, äh, islamirühmitustega ning tõepoolest väga ohtlik on see, et Kaukaasia piirkonnas lihtsalt äh, kiusatakse taga rahumeelseid äh, uskujaid. ma mäletan nõukogude ajal, kui ma rääkisin äh, kohustavast olukorrast Aserbaidžaanis, siis Euroopa eksperdid ütlesid, et teil on vaja üleminekuaega. võtke näiteks Mubarak Egiptusest eeskujuks, Assad Süüriast nemad parandavad järk-järgult äh, olukorda demokraatia poole, asi areneb. ja Aserbaidžan peaks sama teed minema täna siis. me tõepoolest käime Assadi jälgedes. aga me ei taha, et homme saaks äh, meist uus Süüria, kuid pidage meeles, et järgmine selline kokkupõrge äh, või revolutsioon saab olema mõnes endises Nõukogude eh, Islamivabariigis, Kirgiisistanis, Aserbaidžaanis, Usbekistanis, kes olid kahekümne kaheksanda juuni kamikaatsed eh, Istanbulis, tšetšeenid, kir-, eh, tšetšeen, Kirgiis ja Usbek. vägivald toob endaga vägivalda kaasa, selline diktaator nagu Ilham Alijev ei ole jätnud äh, mingit võimalust äh, rahumeelsetele uskujatele äh, te-, eksisteerida või muuta võimu rahumeelsel viisil. Euroopal on palju probleeme sisserändajatega araabia päritolu. kui mingit jääre-, reageeringut <clears throat> ei teki ja kui ei ole võimalik rahumeelselt revolutsiooni läbi viia, siis tulevad uued rändajad ka meie koduriigist. et lõpetuseks suur aitäh teie aja eest ja toetuse eest, on väga oluline, et Euroopa toetaks poliitilisi vange kõikjal, juute, moslemeid, kristlasi, kõiki, kõiki tuleb öö, äh, koos kaitsma ja natukene ka Karabahhi kohta. siin on Venemaal suur roll. väga oluline on, et eh, tahetakse aga rahumeelse lahenduse poole pürgida. iga diktaator vajab välisvaenlast, igal eh, diktaatoril on sellist vaja ning neil on vaja nii välis- kui sisevaenlast. aprillis Aserbaidžaani inimesed tahtsid rahu. ei, nad tahtsid toitu ning äh, majanduslikke vahendeid, aga pärast seda äh, me näeme jätkus sõda. enne aprillis kogu rahvusvaheline kogukond äh, nõudis demokratiseerimist, vabadust poliitvangidele, aga selle äh, sõja käigus ja pärast seda nõuti äh, relvarahu. kes siis võitis? Te näete ise, kes sõja tulemusena võitjaks jäi. kaks tuhat kümme me lõime Aserbaidžaanis esimese ainsa ühise Aserbaidžaani Armeenia veebilehekülje. see oli ainsaks võimaluseks avalikuks dialoogiks. üha enam noori äh, oli valmis liituma dialoogiga kas te teate, kuidas uued põlvkonnad üles kasvavad, kui Armeenias rääkida noortega, siis nad ütlevad, et Äh, türgid ja aserid on Armeenia vaenlased. Aserbaidžaanis me vaatasime kooliõpikuid ning koolilastele äh, kirjutatakse seal, et moslemid on olnud süüdi viimase kaheksa sajandi jooksul äh, konfliktides ja seda õpetatakse meil koolis lastele. seega tahetakse lihtsalt, et konflikt kestaks igavesti ning inimesed, kes üritavad leida rahumeelseid lahendusi, Nemad pannakse Armeenia spioonidena vanglasse. me peame olema koos, äh, ühtsed äh, inimõiguste kaitsjad, poliitikud, ajakirjanikud, äh, rahumeelsed uskujad, moslemid, juudid, kristlased, selleks, et vastu seista despotismile, terrorismile, diktaatorluse sõjale, et võidelda demokraatia ja rahu eest meie ja teie vabaduse nimel, aitäh! suur aitäh, proua Joonus, teile selle sõnavõtu eest, härra Joonus, ka teie tütrele suur aitäh. suur aitäh meile asju kirjeldamast. Te võite olla kindlad, et äh, me ei, äh, kindlasti ei äh, unusta Aserbaidžaani äh, teemat jälgimast, sealset inimõiguste olukorda jälgimast ja me kindlasti oma püüame ka aidata kaasa millegi saavutamisele nende teemade puhul, mida teie ka mainisite. Armeenia ja Aserbaidžaani vahelised suhted, ma arvan, et Euroopa peab mängima tugevamat rolli selles kohas äh, sest et praegusel olukorral, praegune olukord ei too kasu kaasa ei Armeeniale ja Aserbaidžaanile. me peame tegema tugevamat tööd, jõulisemat tööd kompromissi saavutamiseks, aitamaks sealse piirkonna inimesi mina ka ise olen pärit jagatud riigist, seetõttu mul natukene kogemus sellel teemal, mida see perekonnale tähendab, mida see praktiliselt perekondadele tähendab, kui nad on eraldatud, lõhestatud Äh, ja äh, neljapäeva sõda, mis aset leidis. ja ma äh, ma arvan, et me peame rääkima ka tegelikult Venemaa rollist ja nii edasi. suur aitäh teile veel kord ja te võite olla kindlad, et meie uks on teile lahti, me tahame teiega kindlasti ka tulevikus koostööd teha. ja te olete nüüd Euroopa Liidu ähm, elanikke ja ma tahaksin tänada ka Hollandi ametivõime kogu südamest selleks, et selle eest, et nad nii kiiresti ja äh, sujuvalt ilma liigse bürokraatiata teile asüüli andsid. ja ma usun, et äh, me teeme ka tulevikus koostööd ja me soovime teile kõike head tulevikuks ja ma loodan, et äh, Äh, millalgi tulevikus saate te pöörduda tagasi oma koduriiki, aga seda juba paremates tingimustes, kus on tagatud julgeolek ja sõnavabadus. suur aitäh, et täna siia tulite!